eilse äh, istungi protokoll ja tekstid, mis vastu võeti, on kättesaadav, kas kellelgi on nende kohta mingeid märkusi? kui ei, siis loeme protokolli kinnitatuks ja nüüd jõuame